härra Foxi selle komisjoni liikmeks. nüüd äh, hääletusselgitused. kõigepealt saab sõna Marie-Kristina Arnold-Tüü, palun, teil on sõna. härra president, kallid kolleegid palun lahkuge, kolleegid. palun lahkuge siit, pidage oma vestlusi väljaspoole. austage palun kolleege, kes tahavad sõna võtta. palun lahkuge saalist, kui te tahate sõna võtta. proua Arno Tüü, teil on sõna. härra president, kallid kolleegid me hääletasime selle leppe ratifitseerimise vastu. Ukraina on praegu lõhestatud lääne ja ida vahel ja me näeme selle traagilisi tagajärgi iga päev. ärgem unustagem, et see kriis on otseselt seotud selle leppe allkirjastamise või mitteallkirjastamisega sellepärast, et kõik sai alguse president Janukovitši kannapöördest, millele järgnes loomulikult ka riigipööre kui me kirjutame selle me ei tohiks sellele leppele alla kirjutada, me oleks pidanud hoopis üritama olukorda kohapeal rahustada. praeguses olukorras on äärmiselt oluline tagada rahu ja konsolideeri-, kindlustada rahul. selle leppega me saavutame aga täiesti vastupidise tulemuse, kuidas kehtestada vabakaubanduslepet riigiga, kus Äh, kes ei kontrolli kolmandikku oma territooriumist. Äh, väga murettekitav äh, on ka see, et ei ole läbi viidud mitte ühtegi mõjuhinnangut, sellepärast et see leping kätkes endab väga palju ohte nii Euroopa töölistele, sealhulgas ka Prantsuse töölistele, kui ka Ukraina töölistele, aitäh! Frau Kollegin, der nächste suur aitäh, järgmisena Jean-Luc Jaffosa. palun. Eh, jah, president, me hääletasime selle leppe vastu, sellepärast et assotsieerumisleping antud hetkel on sõjaks valmistumine Eh, see leping eh, rõhutab veelgi riigi ida ja lääneosa vahelist lõhenemist, samas tuleb töötada hoopis ühtsuse ja rahu nimel. me peame austama Ukraina rahvast ja seetõttu me hääletasime vastu. Eh, need valed majanduslikud lootused, gaas ja elekter on juba kallimad on hävinud töökohad, tööpuudus kasvab Äh, idapiirkonnale osutatav abi ei suuda kunagi taastada seda lõhenenud ja hävitatud riiki. Äh, me äh, peame arvestama proportsionaalselt Ukraina majanduslike raskustega. selle lepingu tulemusena muutub Ukraina veelgi vaegsemaks ja need hüved, mis me sellest lepingust saame, ei ole kunagi ootuste kõrgustel. Ukraina, lääs on ukrainlased reetnud demokraatia Ukrainas on praegu nõrgem kui kunagi varem, see on sattunud korrumpeerunud oligarhide kätesse, fašistide kätesse. kõnelejad katkestatakse. aitäh, järgmisena on sõna palunud Peeter Jaar. Ich habe suur tänu, härra president, ma hääletasin assotsieerimislepingu poolt sellepärast, et äh, minu jaoks ei ole tegemist siin mitte lõpu, vaid algusega. me loome niimoodi vastastikust äh, usaldust, kui lugeda leping läbi ja vaadata, milliseid perspektiive see pakub, siis see ei paku perspektiivi mitte ainult Euroopa Liidule ja Ukrainale, vaid äh, see võimaldab ka triloogi arendada Euroopa Liidu, Ukraina ja Venemaa vahel, nii et äh, me peaksime ühise usalduse ja kaubanduse kaudu äh, usaldust üles ehitama ja seetõttu ma hääletasingi poolt. suur tänu, äh, kolleeg Jaar. kolleeg Langenbrock ja teised, palun jätkake oma vestlust väljaspool saali. Werner, Elmar, võib-olla jätkate väljaspool järgmisena soovib äh, sõna kolleeg Morvai, palun, teil on sõna. suur tänu, Ungari kolleegina loomulikult põhimõtteliselt hääletasin selle lepingu vastu, ma ei oleks saanud hääletada assotsieerimislepingu poolt äh, Euroopa Liidu ja riigi vahel, mille riigi staatus Äh, läheb vastu alla äh, tuhandete ungarlaste etnilise vähemuse vastu, kes elavad hirmus, nad põgenevad riigist. see assotsieerimisleping ütleb, et osapooled peaksid kinni pidama inimõigustest vähemusrahvuste puhul Ukraina ei pea sellest kinni ma ei räägi siin äh, parteipoliitikast. kui äh, Fidesz partei äh, liikmed aplodeerisid, siis ajas see mind marru ning kui selles osas rahvusvähemuse esindaja sõna ei võtnud, olin ma väga üllatunud, aitäh suur tänu, kolleeg Morvai. järgmisena saab sõna kolleeg Mah, palun. kas härra Mah on saalis? ei ole, siis liigume edasi kõnelejate nimekirjas ja sõna saab Nathan Gill, palun. suur tänu. assotsieerimisleping on vaid ohaline lahendus kaubandusleppega seoses äh, ja Euroopa Liidu liikmelisega seoses. Ukraina teine püüe assotsieerimislepingu osas, esimene viis demokraatlikult valitud presidendi äh, kukutamiseni ning praegune kodusõda, kodusõjani, mis äh, on Ukrainas Putini retoorikale lähtudes, milleni see viib? tegemist on NATO ja Venemaa vahelise puhvertsooniga. Euroopa Liit äh, soovib selle puhvertsooni lõpetada ja potentsiaalselt viia NATO tangid Venemaa piiri äärde. see, mida te siin täna teete, on viskate õli tulle, äh, sellesse tulle, mille süütas Euroopa Liit. Putin ei ole meie tsivilisatsiooni suurim oht, meie suurim oht on muslimi äärmuslased poliitilistel põhjustel lihtsalt Vene karu torkimine on väga ohtlik ja sellepärast hääletas UKIP selle lep-, UKIP selle leppe vastu, aitäh! aitäh selle selgituse eest ja aitäh selle eest, et te pidasite kõneajast kinni. Klaus Buchner, professor Buchner von den Grünen, ich habe Sie glaube ich schon gesehen. Sie haben das Wort. kolleeg Buchner äh, Roheliste fraktsioonist, palun, teil on sõna härra president, selles äh, lepingus on mitmeid lõike, mida paljud ei ole äh, teadvustanudki endale. Ähm, ja kui vaadata, mitu tuhat lehekülge äh, seal on, siis see pole ime. artikkel kaheksakümmend üheksa näiteks kaubandusest, seal on öeldud, et Ukraina seadusi tuleb muuta selliselt, et äh, oleks äh, tagatud äh, investeerimiskaitse ja vahekohtud. investeeringute kaitse tähendab siinkohal seda, et Ukraina ei saa uusi sotsiaalkaitse ja keskkonnakaitse seadusandlusi vastu võtta, mis kitsendaksid Euroopa investorite huvisid siin on tegemist demokraatia vähendamisega. vahekohtud võivad äh, tuua kaasa trahve miljardite ulatuses, mis äh, hävitab äh, Ukraina majandust või vähemalt toob talle kaasa suured kahjud. kui me lepingu selliselt sõlmime, siis Ukraina rahvas märkab äh, väga kiiresti, et me oleme neile saatnud Trooja hobuse. usk Euroopasse kaob ja meie suhted omavahel saavad pikaajaliselt rikutud. ma toonitan veel kord, et leping Ukrainaga on väga vajalik, aga mitte sellisel kujul ja selliste lõikudega. suur tänu, härra Puhner järgmisena saab sõna Tatjana Štanoka, palun teil on sõna. suur tänu, president, mina hääletasin selle lepingu vastu minu arvates on see leping halvasti ette valmistatud ja täiesti vastutustundetu. tegemist on poliitilise otsusega. kolme päeva pärast tähistame väga olulist tähtpäeva. viiskümmend üks aastat möödub sarnase lepingu allakirjutamisest Türgiga ja kus on nüüd Euroopa Liidu suhted selle riigiga? Need, kes naiivselt unistavad Ukraina kodanikest, kes soovivad kiiresti edasi liikuda Euroopa Liidu liikmelise suhtes, selleks, et äh, viisavabadust kasutada, mida on täiesti vastutustundestult lubanud härra Porošenko me kutsume üles inimesi Euroopa Liidu äh, kotta, mis vajab äh, ülesehitamist uuesti ja meie arvates on see täiesti vastutustundetu, aitäh. suur tänu, proua Štanuka. proua Kill, palun järgmiseks. suur tänu, president. mina hääletasin äh, Ähm, Sarjus Volski raporti poolt, sest äh, Euroopa Liidu-Ukraina suhete tugevdamine sellisel olulisel ajahetkel on tähtis. Ukraina on meie lähedane naaber, kelle julgeolek, stabiilsus ja õitseng mõjutab otseselt Euroopa Liitu, nii nagu hiljutised sündmused on näidanud. ma usun, et äh, mõlema poole kodanike huvides on see, et me osa, oluliselt äh, pühendume selleks, et äh, luua stabiilne majanduslik äh, ja muude reformide olukord. ma usun, et see leping on tähtis selleks, et leida kriisile poliitiline lahendus, mis võtab arvesse riigi suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. volinik De Guh ütles, et et selle lepingu jõustumine Euroopa Liidu ja Ukraina vahel ehk siis osa sellest äh, lükatakse edasi selleks, et vältida pingete süvenemist Venemaaga. jah, selline samm võib-olla on vajalik selleks, et äh, vältida deeskaleerumist, aga samas tahaksin öelda, et Ukraina otsus Euroopa Liiduga äh, lepingusse astuda on suveräänne ja me ei tohiks välistada Ukraina otsus selliseid samme astuda, aitäh! suur tänu, tuletaksin meelde kolleegidele, et üks minut on teil aega hääletusselgitusteks ja palun pidage sellest kinni. järgmisena saab sõna Peeter Mahk, kes on vahepeal jõudnud äh, täiskogu saali, palun já jsem hlasoval proti této dohodě o daamid ja härrad, ma hääletasin äh, selle lepingu vastu Euroopa Liidu ja Ukraina vahel, sest ma leian, et tegemist ei ole soodsa lepinguga, eriti just Ukrainale. mina toetan vabakaubandust, aga Ukraina peab vastu võtma kogu õigustiku, üle võtma kogu õigustiku ja see on äh, lõhestanud äh, Ukraina poliitika alates eelmise aasta novembrist. see on viinud Maidani äh, olukorrani, see on viinud sellise olukorrani, kus riigis on erinevad võimalused ja ja tekib raskendatud olukord kaubanduseks Venemaaga ja teiste riikidega. ma toetan küll vabakaubandust, aga mul on väga kahju, et Ukraina peab üle võtma kogu õigustiku, mis on tõsis, tõsine koorem. see on koorem teistele ja on eriti koorem ka Ukrainale, aitäh! suur tänu, kolleeg, et te pidasite kinni kõneajast. järgmisena saab sõna Tomas Veršovski kes võtab sõna seoses äh, Claude Moraesi raportiga ja siis saab ka viimasena sõna proua Koratsa-Pilt, palun. Vážený pane předsedající, děkuji. Lugupeetud president, aitäh, et mulle sõna andsite. mina hääletasin selle raporti poolt, sest äh, minu arvates on tegemist väga väikese sammuga Euroopa Liidu ja Ukraina suhetes, aga samas äh, annab äh, see meile stabiilsuse ja rahu Ukrainas. Tšehhi Vabariigi kodanikud äh, sarnase lepingu vastuvõtmisel mäletavad seda, et toimusid skeptilised arutelud Euroopa vanade liikmesriikide pool, kes väitsid, et see seab ohtu stabiilsuse, et sellel saavad olema negatiivsed tagajärjed uutele liikmesriikidele aga see ei olnud nii ja seega loodan, et nii ei lähe ka Ukraina puhul. ja vastupidiselt see leping äh, muudaks Ukraina ja Euroopa õitsvamaks, aitäh! suur tänu kolleegile, järgmisena ja viimasena äh, saab äh, sõna Anna-Maria Korotsa-Pilt, palun. suur tänu, president. ajal, kui härra Putin äh, katsetab meie nõrkusi ja üritab Euroopa piire ümber mängida sõjaväelise jõuga. ajal, kui Euro-, kui Ukraina kodanikud on rünnaku all, on väga tähtis, et meie parlament käituks ühtselt, tugeva enamusega avaldaks oma toetust. mina hääletasin assotsieerimislepingu poolt kogu südamega, see on majanduslikult väga tähtis aga see on ka oluline poliitiline signaal selle kohta, et me ei kiida heaks sellist käitumist Euroopas. vabaduse, suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse eest võitlemine on Euroopa ühine võitlus. lugupeetud president, nii äh, vasak- kui parempoolsed on keeranud oma selja hääletades vastu selle lepingu osas. see on täiesti vastutustundetu, see läheb vastuollu Euroopa Liidu väärtustega, mille eest me kõik seisame, aitäh! suur tänu, sellega on hääletusselgitused lõppenud ja istung on katkestatud kuni kella kolmeni, aitäh!